Eh, prego, onorevole Salato. suur tänu, härra Salato. aitäh, proua president. proua Konberg mõnel muul puhul võib-olla oleks võinud mainida ka Iraani